tööga ja need alustame uue päevakorrapunktiga komisjoni avaldus ja see puudutab Euroopa Liidu kohtu otsust kaheksandast aprillist andmete säilitamise kohta. suur aitäh! ja ma tahaksin tänada võimalust selle eest, et meil on võimalik arutada mõne päeva tagust Euroopa Kohtu otsust. komisjon tervitab seda, kuivõrd selge kohus väljendas oma arvamust direktiivi kohta. selles otsuses kinnitakse üle mõningad kriitilised järeldused komisjoni hindamise kohta kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi kohaldamise kohta ja meil on võimalus olnud seda arutada ka libe komisjoniga, tegime seda paar aastat tagasi. kohus otsustas, et andmete säilitamise direktiiv ei täida proportsionaalsuspõhimõtet ning seal peaks olema rohkem tagatisi. muudes küsimustes, mis kohustustatus on juurdepääs ning liikmesriikide asutuste poolne kasutus, tõsiste kuritegude definitsioon äh,, turvalisusmeetmed, äh, kinnipida-, äh, säilitamisaeg ning samuti vajadus teha vahet üksikisikute vahel vastavalt sellele, kui lähedased nad on ohvrile, mm, nende õigustele kriminaalmenetluses ning äh, professionaalsuse konfidentsiaalsuse küsimustes, ka mm, raportis on see küsimus käsitletud. samas kohus leiab, et põhimõtteliselt põhiõigusi sellega siiski ei rikuta, aga kohus toonitas, et tuleb kinni pidada proportsionaalsuspõhimõttest ning samuti luua kindlad äh, tagatised selleks, et nii ka läheks. teatud piirangud põhiõigustele võivad olla põhjendatud legitiimse äh, ja legitiimsuse alusel, kui tegemist on ühishuvidega ning võitlusega organiseeritud kuritegevuse vastu. komisjon on juba hakanud mõtlema selle üle, kas on vaja uut õigusloomelist ettepanekut ning sellega tegeleks siis, kui vaja, järgmine komisjon. otsuses toonitatakse seda, et tuleb kiirelt üle võtta äh, andmekaitsereform ning ka raamdirektiiv, äh, mis seda valdkonda puudutab. suur aitäh! Like... suur aitäh ja need saab äh, sõna härra Veber, palun. lugupeetud härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt kohtuotsuse kohta. ma arvan, et Euroopa Kohtu otsus näitab väga selgelt, et Euroopa on muutunud täiskasvanumaks. poliitikud otsustavad, see on täiesti õige, parlament ja ka ministrite nõukogu ning Euroopa Kohus kontrollib meie otsuseid, see on ka väga õige, see, et meie seisame kohtu kontrolli all. kodanikud, meie kodanike põhiõigused on kaitstud Euroopa Kohtu kaudu ning äh, seadusandja ei seisa põhiõigustest kõrgemal. see on see sõnum, mis kohtult tuli ja see on suurepärane. tahan seda rahvasaadikuna veel kord siin toonitada. ka riiklikud kohtud peaksid seda sõnumit nägema ja mõistma, eriti Saksamaa kõrgeim põhiseaduskohus Karlsruhes on tõesti väga tähtis, et õigusriik äh, on ikka toimiv Euroopas siis see põhiõiguste harta, mis Lissaboni lepinguga sisse viidi to, ning selle tähtsus toodi veel kord välja, meie eurooplastena peaksime olema uhked nende õiguste üle, et meil on erinevad õigused, kaasa arvatud ka me, õigus meie andmete kaitsele, samamoodi nagu usuvabadus, arvamusvabadus ja nii edasi. me võime tõesti olla uhked nende õiguste üle. sellegipoolest, kallid kolleegid, on meil veel ikka üks suur probleem ja selleks probleemiks on see, et kogu Euroopa kohal on terrorioht ning terrorioht ei ole ära kaotatud, kuid kahjuks on ta ikka veel igal pool olemas. on ikka veel väga palju surnuid ka Euroopas, ähm, kes surevad terroristide käe läbi tegemist on tervete peredega ja nende lähedastega, kes kannatavad ning äh, riigi ülesandeks on ka kodanike terrorismi eest kaitsta ning sellepärast ütlen Rahvapartei nimel veel kord selgelt, et terrorioht on olemas äh, terrorism, terroristid kasutavad kõiki tehnilisi võimalusi, me teame, et äh, pommid Madridis süüdati mobiiltelefoniga ja sellepärast ei tohi käsi rüppe jätta. samamoodi Europol. kui me vaatame, mida Saksamaa kõrgem kriminaalasutus on öelnud, siis tõesti äh, organiseeritud kurjategijad on meil olemas, meil on vaja teada täpselt, kellega nad suhtlevad, millal ja kuidas ja just sellepärast on väga tähtis direktiiv üle vaadata. Euroopa Kohus lubab, nii nagu volinik ka seda ütles, et me säilitame kodanike andmeid, kuid küsimus on raamtingimustes ja sellepärast palume me komisjoni, et nad järgmistel päevadel teeksid uue ettepaneku, mis arvestaks Euroopa Kohtu etteheidetega kui kaua tohib andmeid säilitada? meil tõesti on võimalik maksimaalset säilitusaega vähendada. meil on vaja panna paika ühiselt miinimum säilitamise aeg, meil on vaja paika panna, milliste kuritegude puhul on meil tõesti juurdepääs nendele andmetele, ehk et me keskendume ainult tõesti kõige raskematele kuritegudele ja peale selle on tähtis, et Ehm, andmetele juurdepääsuks annaks loa kohtunik ja sellepärast palun eh, volinikku, et eh, praegune komisjoni kolleegium töötab veel eh, oktoobrikuuni, teie ei pea valimiskampaaniat, vaid töötate edasi ning sellepärast on mul teile palve, töötage võimalikult kiiresti välja uus ettepanek ja esitage see meile ning veel viimane märkus, miks meil on vaja uut ettepanekut, sest meil ei ole ju siin praegu mingit reeglite vaba olukorda, riiklikud seadused jäävad püsima ning kes tahab, et me kaitseksime Euroopa kodanike andmeid, et me põhiõigusi kaitseks. see peab hoolitsema ka selle eest, et Euroopal on õiguslik raamistik andmed, säilitatud andmete kohta, sest muidu juhtub see, et iga riik otsustab enda jaoks eri moodi, igal riigil on omad standardid ja see kohe kindlasti ei saa olla Euroopa põhiõiguste kaitse huvides sellepärast veel kord, Rahvapartei austab põhiõigusi, peale selle austame ka Euroopa Kohtu kohtunike otsust, kuid teiselt poolt me oleme veendunud, et meil on vaja direktiivi selleks, et riigid ei jää pimedaks võitluses terrorismi vastu. suur tänu, härra Veeber, kas te olete valmis härra Murphy sinise kaardi küsimusele vastama, palun, härra Murphy For... aitäh, aitäh, et sinise kaardi küsimusega nõustusite, ma tean, te ütlesite, et tere on äh, kasulik vahend, aga kas te, see on kasulik teie fraktsiooni jaoks, kõigi nende jaoks, kes tahavad õõnestada inimeste demokraatlikke õigusi, inimõiguse õigust eraelule ja tahavad kasutada äh, terrorivastast sõda ettekäändena selle tegemiseks? kallis kolleeg, mitte keegi ei kasuta siin ära terrorismi argumenti selleks, et midagi läbi suruda. ja ka samamoodi on ju hooletu ka see, kui me ei räägi terrorismist või täiesti ignoreerime seda probleemi. meil on vaja mõelda selle peale, kuidas terroristid tuvastada. meie jaoks on mõlemad tähtsad, nii põhiõiguste kaitse kui ka võitlus terrorismi vastu. suur aitäh, proua Intvelt, palun. Oh, sorry ei, siiski härra Moraes, palun. jah, mind ei häiri üldse, mind proua Intveldiga segi aetakse. aga sotsialistide ja demokraatide nimel, kui lubate mul paar sekundit kauem rääkida, siis see direktiiv võeti vastu väga raskel ajal ning eh, fraktsiooni nimel me tervitame kohtuotsust. muidugi mõista, eh, direktiiv võeti vastu sel ajal, mil eh, terrorismi oht oli väga tõsine, aga see ei ole ainsaks põhjuseks, miks kohtuotsus on oluline. paljud need küsimused olid juba olemas tol ajal, nüüd on seda olukorda parandatud ja me peame seda mõistma. Euroopa Kohtu otsus kinnitab üle, et praegused eeskirjad andmete säilitamise kohta ei taga õiglaste tasakaalu turvameetmete vahel, poli-, ei taga politsei võimalust teha vajalikku tööd ega, ja samas ka ei täideta eesmärgiga kaitsta kodanikke ning tagada õigused andmete äh, säilitamisega ei olnud, siiani ei olnud tagatud proportsionaalsus. Äh, kohtuotsuse kohaselt andmeid võib endiselt säilitada, on võimalik äh, toime tulla terrorismiohuga, aga ei saa koguda andmeid sellisel kujul, nagu enne Snowdeni aega tehti ning see on väga oluline andmete säilitamise reeglid ei teinud läbi põhiõiguste testi ning äh, tegemist on äh, standarditega, mis tagavad väga kõrge eraelu kaitstuse, mis on oluliselt Euroopa Liidu jaoks, nii et see on ka põhjus, miks kohtuotsus on väga oluline. Snowdeni järgsel ajal äh, on keelustatud massiline järelevalve ja see, ta nüüd peetakse Euroopa Liidu põhiõiguste harta rikkumiseks ning eraelu eeskirja, reeglite rikkumiseks on vaja nüüd äh, tõsiseid tagatisi, peab olema kinnitatud, tegemist on tõsise kuritegevusega ning ka kontrollimeetmed peavad olema äh, niimoodi, et lisaloa, lubasid on vaja andnud juurdepääsu puhul. nüüd, mis edasi saab? meie jaoks siin Euroopa Parlamendis on tegemist võimalusega äh, pöörduda nõukogu poole ja selgitada, kuivõrd oluline on, et me jõuaksime andmekaitsepaketis kokkuleppele, eriti mis puudutab ähm, korrakaitset, me peame äh, seda toonitama, lähtudes kõnealusest kohtusest. parlament on oma seisukoha juba välja töötanud ning järgmiseks sammuks oleks äh, õigusloome täiendamine. me oleme äh, jälginud äh, paljastusi libekomisjoni äh, uurimusest äh, massijärelevalve kohta, aga endiselt me näeme, et parlament peab pöörduma nõukogu poole nõud- ja toonitama seda, kuivõrd oluline see õigusloomne pakett on, nii et me saaksime kinni pidada Euroopa Liidu kohtuotsusest. suur aitäh ja nüüd proua Intvelt! jah, suur aitäh! esmalt tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et nagu väga tihti ikka, ka nüüd on nõukogu mm, puudu ja tegemist on häbiväärse looga, sellepärast et nõukogu tegelikult kaks tuhat viis pani väga suure surve meie kojale selleks, et kiiresti läbi suruda õigusloomeline ettepanek väga lühikese aja jooksul ja nüüd me näeme selle tulemusi, tegemist oli halva seadusandlusega. ma tõesti ei taha Äh, siin äh, vastuhääletajana öelda, et ma ju varem ütlesin juba niimoodi, nii et seda ma ei ütle, aga võib-olla me peaksime sellest äh, kogemusest õppima, mitte kohus ei pea meie poolt halvasti tehtud tööd parandama, vaid me peaksime välja töötama legaalselt tugevaid poliitikaid, see on meie vastutus poliitikatena see, meie otsused ei pea ainult poliitiliselt põhjendatud olema, vaid ka legaalselt tugevad uus äh, direktiiv on natuke enneaegne, sellepärast et enne, kui me liikmesriikide seadused läbi vaatame, tuleks äh, toonitada seda, et me oleme oodanud tegelikku hindamist juba aastaid. liikmesriigid ei ole siiani suutnud mingeid tõendeid tuua selle kohta, mitte tõendi varjugi selle kohta, et läbi sel-, nende reeglite on maailm turvalisem, härra Veeber, ja see on ka just põhjuseks, miks mass-, massilist andmete äh, kogumist peetakse ebaproportsionaalseks kohtu poolt. nüüd tulles tagajärgede juurde, esmalt tahaksin kom-, kuulda komisjoni hinnangut ja tahaksin samuti teada, kas komisjoni hinnang oli äh, ühehäälne hinnangud liikmesriikide mõju, liikmesriikide seaduste mõju kohta. et see valideerida automaatselt, aga ometigi tundub imelik, et kui kohus ütles, et direktiivi alustalad ei ole tugevad ja ebaproport- ja on ebaproportsionaalsed, siis kuidas liikmesriikide seadused, millega direktiiv on üle võetud, saavad olla proportsionaalsed, mida siis komisjon teeb? kas nüüd alustatakse ümberpööratud rikkumise protsessi, kuigi liikmesriigid keelduvad oma seadusi tagasi võtmast, nagu Holland seda teinud? Hollandis ei ole meil isegi mitte põhiseaduslikku kohust mis tegelikult saaks äh, kontrollida, kas liikmesriigi seadus on põhiseadusega kooskõlas. kas on sellisel juhul võimalik, et liikmesriikide andmekogumisse äh, või säilitamisseadused jäävad jõusse? ja kui neid andmeid näiteks kasutab Europol, siis mida see tähendab, kas siis Europol samuti rikub seadust? mis saab siis, kui äh, telekommunikatsiooniettevõtted lihtsalt keelduvad äh, andmete kogumisest ja säilitamisest vastavalt liikmesriikide seadusele. samuti ma tahaksin teada, mis komisjon arvab, mis on teiste programmide tagajärge, kui säilitatakse massiliselt andmeid SWIFT, Eurodac, PNR, numbrimärgid ja nii edasi. Euroopa Komisjon praegu loob liikmesriikides süsteeme PNR andmete säilitamiseks ja teeb seda neljateistkümnes liikmesriigis. kas komisjon nõustub, et sellisel juhul selline andmebaaside loomine on samuti ebaseaduslik? ning lõpetuseks komisjonile härra Veeberile. jah, me tahame, et meie inimestel oleks turvaline olla, aga meil on vaja tegelikult toimivaid seadusi, meil ei ole siiani ühtegi tõendit selle kohta, et andmete säilitamine kuidagi tõhus oleks. kas komisjon plaanib siinkohal täielikult uut lähenemist, eh, kasutades arukamaid lahendusi selleks, et inimestel oleks turvaline? suur aitäh, kas te nõustute härra Weberi poolt sinise kaardi küsimusega, proua Intvelt? jah, kallis kolleeg, kõigepealt mina kaitsesin seda, et ma toona hääletasin poolt, vastupidi, et sotsiaaldemokraadist kolleegile mina tõesti jään oma sõnade juurde, ma leian tõesti, et tegemist on tähtsa direktiiviga, meil on vaja uut versiooni, kuid minu küsimus on teile, et kui me ei saa komisjonilt uut ettepanekut, ei öelnud, kas te soovite seda või mitte, kui me aga ei saa uut ettepanekut, siis on meil igas riigis erinev olukord, vaadakem näiteks äh, Ühendkuningriigi poole, seal on vähem äh, andmete kaitset ja sellepärast küsin nüüd teilt kui liberaalilt, kas te soovite uut and-, ettepanekut või mitte? palun vastake sellele konkreetsele küsimusele härra Weber, minu meelest probleem on hoopis vastupidine, ma arvan, et on täiesti vastuvõetamatu, et liikmesriigid ei võta tagasi oma siseriiklikke seadusi, kui need on selgelt vastuolus põhiõigustega. ma usun, et see, mis teie välja pakute, on põhimõtteliselt poliitika puhtakspesu jah, me tahame, et meie inimestel oleks turvaline olla ja seega kordan ka üle, mis ma enne ütlesin. meil on seadused, aga meil on vaja selliseid seadusi, mis aitavad turvalisust tagada ja ma tahaksin äh, mingitki tõendit selle kohta, härra Veeber, äh, teie, kes te kaitsete massiivset äh, andmete säilitamist, et sellest on mingit abi olnud. ja pöördun komisjoni poole, kas komisjon teeb ettepanekuid täielikult uue lähenemise kohta? kas me võiksime nüüd arukaid seadusi vastu võtta, nii et me saaksime kaitsta inimesi ning kinni pidada samas ka põhiõigustest, aitäh! Just... aitäh ja siis äh, proua Sargentini. suur tänu, härra president. viimase kümne aasta jooksul oleme me näinud, kuidas järjest rohkem tahetakse andmeid säilitada, ei ole olnud võimalik üleüldse mingisugust dialoogi pidada korrakaitseorganitega. aga tegelikult ei oleks pidanud äh, see andmete säilitamist puudutav õigusakt kunagi ilmavalgust nägemagi. kõik seda tüüpi õigusaktid tuleb ümber vaadata. broneeringu infosüsteem Ameerika Ühendriikidega äh, ning Austraaliaga, Kanadaga, Lõuna-Koreaga, mil, mida, mille üle arutatakse praegu, tegelikult selle kohtulahendi tagajärjel on muutunud äh, ebaseaduslikuks. nii et broneeringu infosüsteemid on põhimõtteliselt täiesti ebaseaduslikud. lõpetagem kohe pangaandmete saatmine Ameerika Ühendriikidele, see on täiesti ebaseaduslik luureorganisatsioonid peavad täpselt samamoodi pidama kinni ju põhiõigustest. andmete säilitamise direktiivi ei ole võimalik kuidagi paremaks teha, tuleb omaks võtta täiesti uus lähenemine. õigusaktid ongi ju muudetavad me ei saa ilmselgelt oodata, et äh, initsiatiivi näiteks üleks, üles liikmesriikide valitsused ja seega ma tahaksin teha üleskutse kõikidele telekomi ettevõtetele, lõpetage andmete säilitamine meie valitsused on läinud peast hulluks ning kui ei tegutse ettevõtted, siis tegutsevad kodanikud. lõppkokkuvõttes on meie eesmärk ikkagi kaitsta ju eraelu puutumatust. proua Ernst, palun. Euroopa Kohtu otsus on kohe kindlasti üks tähtsamaid otsuseid selleks, et Euroopa kodanike põhiõigusi kaitsta. see näitab, et Euroopa Liit Liidu põhiõiguste harta toimib ja tõesti tasub Euroopa Liidu tasandil võidelda kodanike õiguste eest. ning oma fraktsiooni nimel tahan kõiki internetiaktiviste Austriast, Iirimaalt ja kogu Euroopast tänada selle eest, et nad selle kaebuse kohtule esitasid. see kohus jätab varju kõik varasemad äh, kohtuotsused, mis puudutasid äh, andmete säilitamist. me näeme, et direktiiv on kehtetuks muudetud, seda ei ole enam ja sellepärast ei ole võimalik teda ka reformida. Euroopa Kohus ütleb täiesti selgelt ja tsiteerin, keegi ei tohi ühtegi eesmärki, isegi kui see on ühiskondlikule hea, õigustada sellega, et ta salvestab siin andmeid, sellepärast et tegemist on peaaegu kogu Euroopa kodanike eraellu sekkumisega. kuna siin ei ole konkreetselt seotud andmete säilitamine, härra Veeber, ja teiselt poolt äh, turvalisust, sellepärast et siin võib tõesti ainult absoluutselt vajalikke andmeid säilitada ja sellepärast tuleb meil tõesti lõpetada kogu see andmete kogumine, me nõuame, et kõik määrused ja direktiivid, kus andmete säilitamist nõutakse, tuleb üle kontrollida. Europol näiteks, Schengeni informatsioon, SIS kaks, samamoodi Eurotat, kus äh, on võimalik äh, isegi põgenike andmeid äh, salvestada, see on täiesti rassistlik, SWIFT, broneeringu info kolmandate riikidega. kasutagem nüüd täna seda võimalust selleks, et selgeks teha, et ei ole ja ei tule Euroopa Liidu broneeringu infot. ka liikmesriikides tuleb võimalikult kiiresti kehtetuks tunnustada iga, kehtetuks kuulutada kõik andmete säilitamise võimalused ja meetmed. me nõuame komisjonilt, et ta midagi ette võtaks ja ähm, alustaks rikkumismenetlusi nende liikmesriikide vastu, mis ei tee seda. me teame, et nüüd lõpuks on meil kohtu poolt ka toetus andmete säilitamise vastaseks võitluseks ja nüüd me võime täiesti selge sõnumiga täna oma seisukohta välja öelda. aitäh ja järgmisena härra Voss. suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik. Euroopa Kohtu otsus on hea, see selgitab olukorda erinevate võimaluste osas, mida on võimalik säilitada ja mida mitte ja kui palju. peale selle pannakse paika ka piirid aga ma ei saa nõus olla sellega, et ainus järeldus nüüd on äh, ka komisjoni jaoks see, et meil ei olegi enam mingit andmete säilitamise direktiivi, ma ei ole nõus seda sellepärast, et äh, terrorismioht on muutunud veelgi suuremaks, kui ta kunagi varem on olnud. ma ei ole nõus ka sellepärast, et äh, kõik need turvariskid, mis meil ikka veel on olemas ja mida te täiesti õigustatult kõikide nende SWIFTi läbirääkimiste puhul välja tõite, miks need nüüd äkki enam ei kehti ja miks nad ei peaks kehtima Euroopa Liidus? aga ma ei saa nõus olla ka sellepärast, et äh, õigus eh, vabadusele kõrval on meil põhiõiguste hartas ka artikkel kuus, mis ütleb, et meil on õigus eh, julgeolekule. seda ütleb ka Euroopa Kohus ja raskete kuritegude vastases võitluses on väga tähtis ka avaliku korra ja julgeoleku tagamine. ma ei ole sellise järeldusega nõus ka sellepärast, et eh, riikide käes on kurjategijate karistamine ja see ei ole väga paljudel juhtudel siis enam võimalik. ning küsimus on nüüd selles, kas me siin tõesti peame lubama oma kohut äh, selles valdkonnas, kui äh, liik-, kui riikidel ei ole enam võimalik kurjategijaid karistada ja ma leian ka, et on väga kahtlane see, kui äh, riik ei võimalda enam uurimisorganitel Äh, kuritegusid uurida vastavalt tehnoloogia viimasele tasemele ning ka seadusandjatena tuleb meil tõesti kokku leppida väga kõrges kaitsetasemes, kõrges kaitsetasemes, mis vastaks ka reaalse olukorraga. ja ilma sellise direktiivita ei ole see võimalik ja peale selle on tähtis ka kodanike usaldus politsei ja uurimisorganite vastu, üleüldiselt kohtusüsteemi ning õigusriigi vastu ning ma ei ole nõus ka sellepärast, et siin ei arvestata ohvrite huvidega, sellepärast et me jätame ohvrid abita ning sellepärast on meil vaja seda tasakaalu, mille Euroopa Kohus välja tõi, et meil tuleb äh, kaitsta kodanikke, nende õigustatud ootusi andmete kaitse puhul, aga teiselt poolt tuleb meil ka äh, Äh, kuritegusid uurida ja kurjategijad välja selgitada. ma ei taha ohvrite omastele hiljem selgitada, miks me ei kasutanud kõiki uurimisvõimalusi. aitäh, härra Foss, kas te olete valmis vastama sinise kaarti küsimusele? meil on äh, väike ajapuudus, sest siin on olnud sinise kaarti küsimusi, siis tõesti palun küsige ainult küsimus ja midagi muud. proua Infeld, palun lugupeetud kolleeg Voss, lugupeetud Rahvapartei, kas te üritate mõista anda seda, et Euroopa Liidu kohtul on ükskõik Euroopa Liidu kodanike turvalisusest, kas te võiksite meile, meile tuua pärast seda, kui me oleme kaheksa aastat seda nõudnud, ka infot selle kohta, et ähm, andmete massiline säilitamine on kuidagi kasulik, säilitatud ei ole mitte ainult telekommunikatsiooni infot, vaid on äh, salvestatud igasugust informatsiooni. ja järgmine küsimus on proua Ernstilt jah, minu küsimus läheb samas suunas, kui te vaatate seda Euroopa Kohtu otsust punkt viiskümmend üheksa, seal öeldakse täiesti selgelt, et äh, andmete massiline säilitamine et sellega ei ole võimalik terrorismi vastu võidelda või terrorismi ennetada, seda ei ole kirjutanud mina või öelnud mina, see on Euroopa Kohtu otsuses kirjas ja kas te tõesti kavatsete nüüd vält-, võtta, et uurimisorganitel ei ole mitte mingit andmete kogumist. on ka teistsuguseid andmete kogumise võimalusi andmepankasid, no tõesti. Einen... kõigepealt ühelt poolt kõik need äh, kommunikatsiooni puudutavad andmed, neid ei ole ju enam olemas, kui me neid ei säilita. ja siis meil ei ole võimalik ka kohtulikult midagi hiljem tõestada ja see on just see, millest me siin räägime. jah, otse loomulikult võib äh, öelda, et jah, et teeme mingeid ennetavaid kontrolle, kuid tähtis on ka hiljem uurida neid andmeid ja vaadata, kes, äh, millal ja kus millega tegeles nii et me ei peaks mitte ainult andmeid äh, koguma, vaid äh, hiljem neid ka analüüsima. ning teiseks see, mis puudutab Euroopa kohust, see on kohtu ülesanne pidada kinni seadustest ja põhiõigustest ja mitte minna kaugemale nagu poliitikud ja seadusandjad, kes peavad mõtlema kaugemale, et mida veel on võimalik teha seal kohtuotsus ei ole täpselt paika pandud piiri, et kust alg-, kust algab nii-öelda julgeolek ja, ja kui kaugele võib minna. aitäh ja järgmisena härra Lopes Aguilar, palun kaks minutit. suur tänu, härra president. veidi rohkem kui nädal tagasi Euroopa Liidu kohus ütles, et kahe tuhande kuuenda aasta andmete säilitamise direktiiv on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. mina olen libe komisjoni esimees ning see, mina leian, et tegemist on väga hea uudisega viiesajale miljonile Euroopa Liidu kodanikele, kodanikule nii juriidilistel kui ka sotsiaalsetel, majanduslikel ja teistel põhjustel tegemist on tõesti väga valgustava kohtulahendiga, see näitab, et Euroopa Liidu kohus on tõesti pühendunud nii Euroopa Liidu õigusele kui ka põhiõigustele. kohus on öelnud väga selgelt, et kui ei ole konkreetseid põhjuseid ning ei peeta kinni proportsionaalsuse põhimõttest, siis ei ole andmete massiline kogumine ja säilitamine sugugi põhjendatud ning ei lähe kokku Euroopa Liidu aluspõhimõtetega lisaks sellele Euroopa Liidu kohus on näidanud, et põhiõiguste harta on just nimelt see, millel nende kohtulahend tugineb, nii et põhimõtteliselt on Euroopa Liidu kohus näidanud, et nemad on justkui Euroopa Liidu põhiseaduskohus. nii et see on väga heaks uudiseks just Euroopa Liidu kodanike õigustele samal ajal on ka olulise, tegemist olulise sotsiaalse demokraatliku otsusega. sellepärast, et see näitab, et kes üritab Euroopa Liidu lükata lõputute arutelude teele selle kohta, kas Euroopa Liitu oleks vaja rohkem või vähem, peaks olema ainult euro-, selline rahaliit ja tegelema vaid finants- ja majandusküsimustega, siis see näitab väga selgelt, et tegemist on just nimelt põhiõigustega, millega me tegeleme loomulikult on meil vaja ka teada seda, mida me peame tegema siin Euroopa Parlamendi valimiste eel selleks, et parandada Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitset ning eraelu puutumatust ja see ei puuduta mitte ainult liikmesriiki, vaid lõppkokkuvõttes ka Euroopa Parlamenti, kes on ju ka seadusandja president katkestab kõnelejat, suur aitäh teile, härra Lopes Aguilar. ma paluksin veel kord kõigil pidada kinni kõneajast. järgmiseks on sõna proua Ladfordil, palun. suur tänu, härra president. kohtulahend on Euroopa Liidus oluliseks verstapostiks eraelu puutumatuse kaitse osas, see näitab selgelt, mis on lubatud õiguste piiramisel turvalisuse tagamise nimel. me oleme sellest kõigest rääkinud juba viisteist aastat, mis mina olen veetnud siin Euroopa Parlamendis ja tegemist on väga keerulise teemaga praegusel ajajärgul, kui väga palju andmeid liigub ju eh, telekommunikatsiooni vahendusel ning ka internetis. kahe tuhande viiendal aastal tulime välja ettepanekuga vastavalt äh, ka soovitustele, mida, millega oli välja tulnud meie raportöör äh, Alvaro. tegemist äh, aga on olnud siin poliitiliste mahinatsioonidega, Ühendkuningriik oli tol hetkel eesistuja ning laboristide juht Charles Clarke oli see, kes selle läbi surus, nad äh, põhimõtteliselt surusid läbi Westminsteris kohustusliku andmete säilitamise skeemi. nii et mis siis juhtus, ühtlasi suruti see läbi ka kogu Brüsseli süsteemi, sellega tegeles põhiliselt Rahvapartei, nii et see on tõesti kõige kehvem näide poliitikast üleüldse. nüüd on aga Euroopa Liidu kõrgem kohtuinstants öelnud, et massiline andmete säilitamine kodanike telefonikõnede kohta on täiesti lubamatu, see rikub põhiõigusi ja see on siis nüüd jätkuks sellele, mida meie alustasime aastal kaks tuhat viis. liikmesriikides on võet-, peab, liikmesriigid peavad vastu võtma ka siseriiklikud õigusaktid selleks, et kohtulahendid täielikult äh, ellu rakendada. loomulikult peab valitsustel olema võimalik kaitsta oma kodanikke tõsiste kuritegude ning terrorismi eest, kuid massiline andmete kogumine ilma igasuguse põhjuseta on täiesti ebaproportsionaalne. just nimelt see on see kõige olulisem punkt selles, mida Euroopa Kohus on öelnud meie põhiõigustest, põhiõiguse järjest vähendatakse andmete säilitamise kaudu ning samuti äh, video äh, kaamerate kaudu. ja lõppkokkuvõttes ei ole seda võimalik tegelikult äh, õigustada kuidagi sellega, et võideldakse kuritegevuse vastu. nii et äh, kuritegevuse vastase võitlusega ei saa lihtsalt niisama õigustada eraelu puutumatuse rikkumist ja ühtlasi on Euroopa Liidu kohus öelnud, et on vaja kohtuotsust ka selle kohta, enne kui nendele andmetele saab keegi ligipääsu. see on selge näide või selge tõend ka selle kohta, et põhimõtteliselt on massiline andmete säilitamine diskrimineeriv, loodetavasti siis nüüd on lõpp sellel aastakümnel, kus sa-, andmeid sai koguda igal pool ja kogu aeg ja loodetavasti mõjutab see ka SWIFTi ning broneeringuinfo kokkuleppeid. ma arvan, et me võime olla uhked Euroopa Parlamendi töö üle selles valdkonnas, mis on viinud massilise andmete säilitamise uurimiseni, härra Moraes on samuti sellega seotud suur aitäh ja nüüd lähme proua Lunatšeki juurde, palun. suur tänu, härra president, proua volinik, daamid ja härrad. kaheksandal aprillil ehk siis paar päeva tagasi vastu võetud Euroopa Kohtu otsus on tõesti nagu vabastavaks löögiks kodanikuõiguste eest võitlevatele inimestele ja kõikidele kodanikele. Euroopa Kohus, nii nagu Judith Sargentini juba väga õigesti ütles, na-, otsustas hirmutamise vastu ja põhiõiguste poolt ja sellepärast suur tänu Euroopa Kohtule. mina tahaksin enda sõnavõtus rääkida sellest, kuidas üldse see protsess käima lükati. see oli kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses, kui üks äh, Austria rohelistest Albert Steinhauser äh, andmete massilise säilitamise töörühmas otsustas, et nad äh, pöörduvad äh, kõrgema põhiseaduskohtu poole ja esitavad kaebuse andmete massilise säilitamise vastu. ja kokku said nad üksteist tuhat üheksasada kakskümmend kolm allkirja sellele kaebusele, mina kirjutasin ka alla, see tegemist oli kõige suur, kõige suurema kaebusega kogu Austria ajaloos ning kohus otsustas, et ta arutab seda kaebust me kaebasime sellepärast, et äh, sekkuti isikute eraellu ilma, et tegelik eesmärk võitlus kuritegevuse ja terrorismi vastu oleks üleüldse saavutatav. isegi kui me räägime üksikjuhtumitest, on täiesti selge, et neid meetmeid ei ole võimalik kasutada ja me ei tea, kas nendel meetmetel tõesti on ka positiivseid äh, mõjusid, nii et tõesti sekkumine isikut eraellu oli ebaproportsionaalselt kõrge ja mul on väga hea meel, et Austria kohus pöördus Euroopa Kohtu poole ja et Euroopa Kohus äh, kinnitas kõikide nende austerlaste kõhklusi, kes olid alla kirjutanud sellele kaebusele. ta ütles, et tegemist on ebatõhusa, ebaproportsionaalse direktiiviga ja selle kohtuga on täiesti selge, et andmete massiline säilitamine ja kõik riiklikud seadused selle kohta tuleb lihtsalt ära kaotada. aitäh! Next... aitäh ja järgmisena proua Veržea. suur tänu, härra president, direktiiv, mille tühistas Euroopa Liidu kohus, kiideti heaks pärast kahe tuhande neljanda, kahe tuhande viienda aasta terroristlikke rünnanguid Madridis ja Londonis. loomulikult on vaja rahvast kaitsta, aga mitte kuidas iganes, Euroopa Liidu kohus tuletas ka täiesti õigustatult meelde, et seadusandjad peavad kinni pidama põhiõigustest ning muuhulgas ka proportsionaalsuse põhimõttest. direktiiv lõi ebaproportsionaalse kohustuse internetiteenuse pakkujatele ning telekomifirmadele säilitada igasugust infot andmete kohta, kohta selle kohta, kui pikalt side kestis, kus, kelle vahel ja nii edasi me oleme näinud äh, erinevate tõendite toel, et see ei ole tegelikult väga hea, äh, kõige parem äh, meetod, ka telekomifirmad ise on öelnud, et on vaja sihipärasemaid vahendeid, vaid nii on meil võimalik leida see kurikuulus tasakaal. ka siis, kui direktiiv tuli liikmesriikide seadustesse üle võtta, siis juba hoiatati äh, selle tagajärgede eest ning konstitutsionaalsed kohtud mitmetes liikmesriikides ütlesid, et see ei lähe kokku nende siseriikliku seadusandlusega. direktiiv aga imbus tasapisi seadusandlusesse ning põhimõtteliselt puudutas andmete kogumist, andmete tüüpi, andmete säilitamist ja nii edasi, ilma et inimest ennast sellest oleks kuidagi informeeritud. põhimõtteliselt on kohus nüüd öelnud seda, mida meie siin oleme juba mitmeid kordi öelnud, kõik liikmesriigid peavad nüüd peatama oma vastavate õigusaktide ellurakendamise. komisjon teab, et teatud valdkondades, muuhulgas majandusvaldkonnas oleks siiski et äh, Euroopa Komisjon võiks näidata üles samasugust äh, kohustus, kohusetunnet õigusaktidest kinnipidamist ja kohtulahenditest kinnipidamist ka selles valdkonnas nagu majandusvaldkonnas. SWIFT, broneeringu inku või ka teised kokkulepped ning te, kõik teised rahvusvahelised kokkulepped, nende rakendamine tuleb peatada ning ühtlasi ka kõikide Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamine, mis rikuvad põhiõigusi Euroopa Liidu kodanikud võivad nüüd rõõmustada, nende huvides on ju see, et nende õiguseid kaitstakse, loodetavasti selles suunas me edasi ka liigume. aitäh ja nüüd härra Kelly, palun. Uh, ma arvan, et need, kes toetasid äh, seda direktiivi, peavad siiski tunnustama seda, mida Euroopa Kohus ütles sest ta vaatas asja läbi sõltumatult ning me tervitame seda otsust. ning arvestame sellega. ka äh, Iirimaa kõrgem kohus peab sellega arvatama, arvestama täpselt samamoodi nagu ka Austria kõrgem põhiseaduskohus. ma ei arva, et keegi peaks nüüd ärrituma selle pärast. sellepärast, et mida me soovime saavutada, on ju see, et inimeste põhiõigused oleksid kaitstud ning seda just Euroopa Liidus. me ju rääkisime, et tegelikult oleks vaja, et põhiõigused oleks kaitstud kogu maailmas ning see kohus, see kohtuotsus ütleb, et võitlus äh, raskete kuritegevuste vastu ja andmete massilise säilitamise direktiiv on läinud kaugemale kui proportsionaalsuse, kui proportsionaalne ja peale selle öeldakse, et see direktiiv sekkub väga tõsiselt põhiõigustesse ja siin ei ole piisavalt tagatud seda, et sekkumine on piiratud ainult sellega, mis tõesti on vajalik, nii et see, mida me praegu tegema peame, on see, et vaatame selle uuesti üle ning äh, vaatama, et äh, meie meetmed ei lähe kaugemale kui piirmäär ning kui me, siis võivad inimesed olla kindlad, et nende andmed on kaitstud ja need riigid, mis siiamaani ei ole piisavalt kohandamisi teinud, peavad need nüüd siis ka ette võtma, aitäh! And... aitäh, aitäh, et pidasite kinni ka kõne eest, järgmisena proua Kiium, palun! lugupeetud volinik, head kolleegid, viimaste aastate jooksul meie parlament on alati võidelnud äh, isikuandmete kaitse küsimustes. Luksemburgi kohtu otsus näitab, et me ei ole siin selles lahingus ainsad ja me mõistame, et ka teie jagate meie arvamusi kohus kinnitas ülesest direktiivi eesmärkide legitiimsuse andmete säilitamise vallas, aga leidis, et äh, süsteemne ja eranditeta äh, kõikide Euroopa Liidu äh, kasutajate andmete säilitamine ei ole proportsionaalne turvalisusnõuete puudumine, kasutustingimused ja muu on tõsine Euroopa Liidu kodanike eraelu rikkumine. kaks tuhat viis vastu võetud tekst, tõesti kontekst oli Ehm, väga eripärane, aga komisjon äh, oma hindamises ka juba rääkis selle piiridest. see tekst on muutunud vananenuks äh, praeguses kontekstis, võttes arvesse tehnoloogilisi andmeid, sellepärast et on võimalik äh, kodanike suhtlust jälgida ja seda saab teha ükskõik milline eraettevõte. mida sellest järeldada, tegemist on selge sõnumiga nõukogule on vaja selgeid reegleid ja isikuandmete kaitse kohta, see on hädavajalik selleks, et paremini kaitsta Euroopa kodanikke ning taastada nende usaldus institutsioonidesse, mis peavad nende turvalisuse tagama igapäevaselt. NSA ning äh, teised üksused näidanud, nende tegevus on näidanud, et praegune olukord on vastuvõetamatu, terrorism ning äh, tõsine kuritegevus on suureks mureks, aga mingil juhul ei tohi nende vastu võidelda kodanike äh, vabaduste arvelt. me peame mitte ainult sõnadega püüdma, vaid ka tegutsema ja seda me ootame ka järgmiselt komisjonilt, ootame uut seadusandlikku ettepanekut, aitäh. Merci. And just now, madam. aitäh ja järgmisena proua Wikström, palun kaks minutit. aitäh, härra president. see Euroopa Kohtu otsus andmete massilise säilitamise kohta on kohe kindlasti väga tähtis otsus. tegemist on äh, väga tähtsa otsusega, mis nõudis, et me äh, kohandaksime oma andmete massilise säilitamise direktiivi sellega, mis on kirjas põhiõiguste hartas. Euroopa Kohus on öelnud, et äh, andmete massiline säilitamine praeguses vormis ei ole kooskõlas praegu kehtivate põhiõigustega ja mul on väga hea meel, et kohus seda kõike väga selgelt ütles, sest see ei jäta mitte mingit kahtlust selles osas, mida meil tuleb nüüd ette võtta. me esitame liikmesriikidele väga suuri nõudmisi inim- ja põhiõiguste kinnipidamisel ning see Euroopa Kohtu otsus on nüüd meile uueks võimaluseks seadusandlust selles valdkonnas parandada elektrooniliste andmete eh, säilitamine peaks olema võimalik ainult siis, kui meil on konkreetseid tõendeid kuritegude kohta ja peale selle peavad liikmesriigid ka üle vaatama oma riikliku seadusandluse selleks, et need oleksid kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega. nüüd lõpetuseks tekib veel küsimus, kas me järgmisi seadusandlikke samme ei peaks tegema kas direktiivi vormis või määruse vormis, sellepärast et määrus kehtib kõigile ja kohe direktiivi tuleb aga rakendada. see menetlus on väga raske ja sellepärast tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et rakendamine toimub õigesti ning seepärast peaksime tulevikus rohkem keskenduma määrustele. härra president, soovin eelkõige oma heameelt Ähm, väljendada selle üle, et komisjon maksab meile tagasi trahvirahad, sellepärast et komisjon leidis, et me ei olnud piisavalt õigesti korralikult seda direktiivi rakendanud. aitäh, järgmisena härra Schlüter, palun kaks minutit mina olen väga õnnelik selle üle, et nüüd lõpuks kaheksa aastat pärast seda, kui me kaotasime hääletuse parlamendis, nüüd tänu Euroopa Kohtule on meil võimalik see ebatõhus, kallis, täiesti idiootlik ja ebalegaalne reeglistik ära kaotada meil oli siin tõesti kaheksa aastat, mil täiesti piinlikult rikuti inimeste põhiõigusi ja muudkui sekkuti nende eraellu. kaheksa aastat ignoreerisime me seda, aga nüüd Euroopa Kohtu otsust me enam ignoreerida ei saa ja ma tõesti loodan, et kõik riigid äh, peavad sellest kohtuotsusest kinni ning mitte keegi ei jää vahistatuks ainult selle illegaalse seadusandluse pärast. peale selle on väga tähtis veel öelda ka seda, et ähm, mm, kõik oli väga ebatõhus, sakslaste analüüs näitab, et ainult null koma null null kuus protsenti kuritegudest oli võimalik äh, ära hoida selle seadusandlusega Euroopa Liit ei ole mitte kunagi vastu võtnud seadusandlust, mis oleks ebatõhusam kui varasem. kui aga vaadata Euroopa Kohtu otsust, siis siin kritiseeritakse ka teatud põhimõtteid, nagu näiteks see õudne andmete hulk, mida kogutakse kõikide inimeste kohta. sinna juurde need isiklikud andmed, tundlikud andmed ja juurdepääs nendele andmetele. seda kriitikat võib kasutada ka SWIFTi ja broneeringuinfo info Äh, kohta, samamoodi ka teatud riiklike seaduste kohta, nagu meil on mõned ka siin Rootsis. me tõesti soovime, et kõik need seadused võet-, vaadataks nüüd üle, sellepärast et ka riiklikud seadused võivad olla nüüd vastuolus Euroopa Kohtu otsusega ja tahaksin komisjonilt äh, kuulda, milline on ajakava selliseks ülevaatamiseks, selleks et me saaksime tulevikus neid probleeme vältida. aitäh, härra Murphy! Could... aitäh, president, ma arvan, et see otsus ei oleks saanud tulla äh, veelgi paremal ajal kui praegu, tõesti kogu maailmas me oleme kõik massilise jälgimise all, ehm, sekkumine eraellu ehm, on muutunud üha suuremaks ehm, Edward Snowden tõi seda kõike ka väga hästi välja, mul on väga hea meel Euroopa Kohtu otsuse üle, et äh, seda Äh, nuhkimist lõpetada ning teatud inimeste sõnavõtud siin olid täiesti iroonilised, nende fraktsioonid lubasid sellel kõigil kolme kuuga läbi võtta ja vastu võtta, kaheksa aastat tagasi nad ütlesid, see kõik on väga hea ja väga tore, aga sinna juurde lisati veel, et meil tuleb võidelda terrorismi vastu, mida meil ka tegelikult ei tule, nii et sellepärast on see kohtuotsus nii hea meil on siin tõesti suured ettevõtted, mis kõik jälgivad meid Ehm, nad teavad täpselt, kus me oleme, kellele me sõnumeid saadame, milline on nende sisu ehm, ja nad säilitavad seda kõike. ja mõelgem nüüd, keda me peame siin tänama, need on tõesti aktivistid kogu Euroopas, kaasa arvatud Iirimaal, kes tõstatasid selle küsimuse, nad läksid Iirimaal kohtusse riigi vastu, küsisid ka ehm, Iirimaa andmete säilitamise seaduse legaalsuse kohta sellega ei ole aga see asi läbi, sest kõik need riigid, mis on vastu võtnud riiklikud seadused, peavad nüüd üle vaatama need seadused. komisjon peaks tegelikult seda kõike tegema, aga kui nad ei tee, siis tuleb altpoolt nii-öelda rahva hulgast hakata kohtuotsustega neid seaduseid üle vaatama ja see võit siin ei ole veel Äh, lõplik ähm, siin, mida Rahvapartei ütles ja ka komisjoni pressisekretär on tõesti muretavaldav, sest ta ütleb, et me ka tulevikus kavatseme Ehm, tegeleda terrorismivastase võitlusega, ma ei saa aru, mida see tähendab, kas see tähendab seda, et meil on veelgi rohkem ebademokraatlikke jälgimisseadusi või te lihtsalt lõpuks lõpetate terrorismi kasutamise ettekäändena selleks, et inimeste eraelus nuhkida. aitäh ja järgmisena härra Weidenholzer, palun. aitäh, härra president, Euroopa Kohtu otsus andmete massilise säilitamise kohta on väga tähtis kohtuotsus Saksa ajakirjanik Herbert Brandner arvas, et tegelikult on meil tegemist uue epohhiga ja uue epohhi algusega kodanikuõiguste kaitsmisel. mis puudutab ähm, isikuandmete kaitset, siis tegemist on tõesti ajaloolise hetkega. see on näpuga näitamine nende poole, kes arvasid, et andmete massiline äh, kogumine ja nende säilitamine ning äh, Euroopast väljaviimine toob endaga kaasa rohkem turvalisust. Euroopa Kohus ütleb, et see jälgimine rohkem jälgimine toob pigem ebakindlust kodanikele. ja sellepärast äh, ei ole see kooskõlas Euroopa õigustikuga siin räägitakse, et tuleb mõelda proportsionaalsuse hädavajalikkuse peale ja selle peale, kas see on tõesti ka ähm, praeguse olukorraga kooskõlas. ühelt poolt on tõesti tegemist äh, sellega, et me peame vaatama, kas seadused toimivad ja teiselt poolt me ei tohi jätkata samamoodi nagu siiamaani. meie seadusandjate jaoks tähendab see seda, et me peame selle kohtu otsusega arvestama ja tulevikus peame hoolitsema selle eest, et raamistikud on selgelt paika pandud ja siiski tuleb teha vahet erinevate olukordade vahel. tuleb mõelda selle peale, kas andmete massiline säilitamine on siiski mõttekas või mitte. ja see on õigustatud küsimus, peale selle tuleb arvestada kodanike muredega Euroopa seadusandjatelt nõutakse nüüd, et ta vaatab nüüd ka isikuandmete kaitse ja ka broningu in,, broneeringu info direktiivi ja SWIFTi lepingu üle ning kontrollib, kas need on põhiõigustega kooskõlas ning seda kõike tuleb teha võimalikult kiiresti sellele lisaks peavad liikmesriigid ka oma seadused üle vaatama, sellepärast et nad ei saa enam lähtuda eh, praegusest direktiivist, neil tuleb seaduseid kas kohandada või kehtetuks muuta, on igal juhul täiesti selge, et selline massiline säilitamine ja kogumine igal pool peab lõppema. aitäh ja järgmisena proua Hirš, palun. lugupeetud daamid ja härrad siin mälupulgal võivad olla miljonite inimeste andmed, kes kellele helistas, millal, kes saatis kellele millise tekstisõnumi. see massiline andmete kogumine, mõttetu kogumine, süütute inimeste andmete kogumine on nüüd lõppenud ja massiline andmete säilitamine tähendab seda, et meid kõiki kahtlustatakse milleski. see ei saa olla võimalik, ma tõesti kutsun komisjoni üles nüüd vabandama eurooplaste eest, selle eest, et te aastaid nuhkisite meie järel ja see ei saa olla normaalne tavainimeste puhul Euroopas ja mis on veel šokeerivam, see, et Euroopa Kohtu otsus seal tint ei ole veel kuivanud, aga härra Weber räägib, et meil on vaja uut ettepanekut direktiivi kohta. see on täiesti uskumatu, kuidas teie trambite jalge alla kodanike õigusi, see ei saa olla võimalik. Te ei saa meid enam ka hirmutada kuritegevuse ja terrorismiga, Saksamaa on parimaks näiteks selle kohta. kunagine Saksamaa õigusminister Sabine Leuthäuser äh, äh, hoolitses selle eest, et meil seda direktiivi rakendatud ja me nägime, et politsei tegi oma tööd väga hästi. nii et see on tõesti täiesti piinlik, kui te nüüd ütlete, et politseil on vaja andmete säilitamist selleks, et kodanikke kaitsta. ei, meil ei ole seda vaja ei riiklikul tasandil ega ka Euroopa tasandil. aitäh ja järgmisena proua Sippel, palun kaks minutit. aitäh. Euroopa kohus ütles, et Euroopa direktiiv massilise andmete säilitamise kohta on kehtetu, jah riigid peavad oma kodanikke kaitsma, kuid inim- ja põhiõigused on ülimad. Euroopa Kohus sellepärast ei kritiseeri mitte ainult säilitamise tähtaegasid, vaid ta teeb ka väga selgeks, et direktiivis välja toodud eesmärgid ei ole piisavalt selleks, et kõikide inimeste andmeid koguda ja säilitada. ta ütleb sellega, et õigusriigi põhimõtted nagu süütuse presumptsioon ja kodanikuõigused on kõige tähtsamad ja peaksid olema tulevik, tulevaste otsuste keskmes. pärast seda Euroopa Kohtu otsust tuleb nüüd küsida, kas komisjon teeb uue ettepaneku või on andmete massiline säilitamine nüüd lõplikult äh, äh, vaiba alla pühitud, kuid enne seda tuleb veel ühte küsimust küsida. kui Euroopa direktiiv ei ole kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga, kas see siis ei kehti rakendamisdirektiivide ja seaduste kohta liikmesriikides? mina leian, et järjekindel oleks nüüd kõik riiklikud seadused kehtetuks muuta või neid üleüldse mitte äh, välja töötada ja see kehtib ka teiste säilitamissüsteemide kohta nagu broneeringuinfo, SWIFT ja nii edasi kui me mõtleme praegu nende arutelude peale andmekaitse peale majanduses, luureteenistuste puhul, riikide puhul, me tegelikult teame, et need, kes andmed, me ei tea enam täpselt, kes kasutab neid andmeid ja me ei saa seda enam kontrollida ning seepärast peame me mõtlema ka selle peale, kuidas digitaalajastul andmeid paremini kaitsta ja põhiõigusi kaitsta. seega tuleb tagasi tulla meie põhiliste väärtuste juurde, meie demokraatia ja õigusriigi põhimõtete juurde. Euroopal on siin jällegi vaja valu-, vajutada stardinupule. aitäh! ootame proua Gomesit, ei siiski mitte. siis alustame vaba mikrofoniga ja kõigepealt härra Tarabella, üks minut. lugupeetud volinik, lugupeetud president, Euroopa Kohus ütles oma otsuses, et äh, Euroopa direktiiv äh, sekkub äh, põhiõigustesse, ei pea kinni isikuandmete nõuetest ning eraelu nõuetest mina nõustun äh, selle arvamusega, äh, põhjendamatult isikuandmete säilitamine ning äh, selle tegemine nii kaua, kui soovitakse, on vastuvõetamatu. kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv tuleb läbi vaadata ning samuti tuleb läbi vaadata kõik muud seadusandlikud aktid, mis sellest tulenevad. Swifti ja PNR-i puhul me juba ütlesime, et tihtilugu korjatakse andmeid täiesti oma suva alusel ning tehakse seda eraelu arvelt, kodanike õiguste arvelt. nüüd on meil, mille põhjal kahtluse alla seada teatud kokkulepped, muuhulgas ka vabakaubandusleping Ameerika Ühendriikides, sellepärast et nende jaoks isikuandmeid saab säilitada ning manipuleerida oma suve järgi Euroopa jaoks on äh, isikuandmete kaitsmine keskel kohal, ameeriklased aga eitavad seda, seda nad eitavad viiesaja miljoni kodaniku õigusi. suur aitäh ja järgmiseks härra Engström, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liidu kohus võttis teadmiseks, et äh, direktiiv on seadusevastane, rikub inimõigusi ning äh, on kehtetu. nii et see on tagasi võetud, aga meil on muidugi väga palju ka siseriiklikke õigusakteid ning direktiivi ülevõtvaid õigusakte. kahjuks need õigusaktid on endiselt jõus. lugupeetud volinik Malmström, teil on vastutus liikmesriikide ees. liikmesriigid on seotud inimõigustest kinnipidamisega, nii et ma tahaksin teada, lugupeetud volinik, mida te plaanite ette võtta selleks, et tagada, et liikmesriigid võtaksid oma seadusandlust tagasi niivõrd kiiresti kui võimalik. kas või meie enda koduriik Rootsi on siin heaks näiteks meie oleme sarnased seadusaktid vastu võtnud koos teistega, mida komisjon plaanib teha selleks, et taolised seadused võetakse tagasi ja tühistatakse niivõrd kiirelt kui võimalik ning SWIFTi kokkulepe. SWIFTi kokkuleppega rikutakse neid samu põhimõtteid, eh, millest räägib Euroopa Kohus eh, massiline andmete säilitamine, eh, need andmed puudutavad inimesi, kes pole mitte midagi teinud. kas lõpuks ometigi võetakse parlamendi kuulama, olen korduvalt pöördunud volinik Malmströmi poole nõudnud, et SWIFTi lepe peatataks Now... suur aitäh ja nüüd annaksin sõna proua Koomešile üheks minutiks. suur aitäh. siin tekkis väike segadus, mul ei olnud, ma ei olnud valmis seda sõna võtma enne, aga tahaksin siiski äh, väljendada rahulolu selle otsuse üle, sellepärast et äh, sellel on mõju direktiivile, kuid kindlasti ka liikmesriikide seadustele, loodetavasti komisjon äh, asub tegutsema nii, et liikmesriigid oma seadusi muudaksid ning et need seadused oleksid kooskõlas andmekaitse nõuetega. SWIFTi kohta läbirääkimised äh, samuti äh, siin puudutavad andmete kaitset, need läbirääkimised peetakse Ameerika Ühendriikidega ja on vaja tagada, et Ameerika Ühendriigid tagaksid ka õiguse edasi kaevata otsust ning kasutada äh, kohtukaitsevahendeid ning halduskaitsevahendeid. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd paluksin volinik Malmströmil sõna võtta. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, saadikud, aitäh äh, arutelu eest, nagu ma ütlesin, komisjon muidugi tervitab kohtuotsust, sellepärast et eh, see peegeldab eh, ka seda kriitikat, mis meie oma sisehinnangus väljendasime. me mõistame täielikult, millised on eh, otsuse tagajärjed, aga siin on aega vaja, me peame kõike hindama põhjalikult oma mm, õigusekspertidega, aga mõned asjad on juba selged. esmalt, nagu te kõik ütlesite, see direktiivi tühiseks kuulutamise otsuse jõustub koheselt otsuse kuupäevast e, direktiivi e, aastast kaks tuhat kuus ning sellest tulenevalt on komisjon võtnud ka vastavad sammud, et e, Saksamaa vastast otsust tühistada ning et Rootsi poolt makstud trahvid tagasi maksta. liikmesriikide seadus ei ole otseselt seotud kohtuotsusega, iga liikmesriik peab ise hindama, kas nad peavad muutma oma siseriiklikku õigust või mitte. siseriiklikud kohtud peavad otsustama selle küsimuse üle ja vaatama, kas liikmesriikide seadustes peetakse täielikult kinni põhiõigustest. esitati küsimusi PNR-i ning äh, vabakaubandusleppe üle. muidugi mõista, me hindame väga hoolikalt olukorda ja, ja vaatame selle veel kord läbi, aga tundub, et praegu kokkulepetes on piisavalt tagatisi, meie meeskond vaatab selle läbi, selles on kaasatud liikmesriikide andmekaitseasutuste esindajad ja me ei näe mingit seost nende kokkulepete ning kohtuotsuse vastus. aga tõenäoliselt tuleme selle küsimusele veel tagasi. mis puudutab Euroopa PNR-i direktiivi, eh, mille kohta komisjon on teinud ettepaneku ning mida me siin eh, kojas oleme korduvalt arvutanud, siis need kaks eh, küsimust ei ole võrreldavad. Euroopa Liidu PNR-i direktiivi ettepanek puudutab kõiki muresid ja küsimusi, mida käsitleb ka andmete säilituse direktiivi kohta tehtud otsu, otsuse. selles piiratakse juurdepääsu andmetele ning andmete kasutust ning see puudutab samuti koolitust andmete kasutus on piiratud ainult võitlemaks tõsise kuritegevuse ning terrorismi vastu ning igasugune edasine andmete töötlus on keelatud. on ette nähtud ka tõhusad tagatised, et kaitsta andmeid. me juba nagu varem ütlesin, oleme teiega tööd teinud neis küsimustes ja jätkame järgneva parlamendiga PNR direktiivi küsimuses. me saame siis koos vaadata, kas need piirangud ja kaitseid on võimalik veelgi tugevdada Euroopa Liidu põhiõiguste amet äh, võttis ka hiljuti vastu dokumendi, mis on meile suureks inspiratsiooniks. praegu on veel vara ütelda, mis edasi saab, härra Veber, äh, me peame tõesti väga hoolikalt olukorda hindama. kui on vaja uut ettepanekut ja ma ütlesin tõepoolest kui, siis, siis muidugi mõista siinkohal arvestaksime samuti eh, kohtuotsusega, kuid samuti andmekaitsereformi tulemustega, mida siin on juba korduvalt arutatud, meil on vaja ka siin edusamme saavutada. tuletaksin meelde, paar nädalat eh, arutasime Stockholmi järgset programmi ning avatud turvalise Euroopa küsimust. me vaatame, ütlesime läbi, et siis vaatame ka andmekaitse direktiivi, aga see oli enne kohtu otsust ning me tahtsime juba siis arvestada andmekaitsereformi tulemustega ja kui tehtaks uus ettepanek uute liigi andmete säilitamise direktiivi kohta, siis me arvestame muidugi sellega, mis kohus ütles ning eh, sellisel juhul oleks tegemist juba tavalise õigusloomelise protsessiga, ehk siis oleks tagatud täielik Euroopa Parlamendi osalus. seeläbi me tagaksime ka kõrge kvaliteedi, aga liiga vara sellest veel rääkida, kindlasti õnnestub meil selle küsimuse juurde veel tagasi tulla, kui me oleme põhjalikult läbi vaadanud kõik õiguslikud aspektid, mis sellega on seotud. suur aitäh! komisjonär aitäh, lugupeetud volinik ning sellega on see arutelu lõppenud, järgmiseks punktiks päevakorras on komisjoni asepresidendi Euroopa Liidu kõrge esindaja välisküsimustes ähm, avaldus ning see puudutab ähm, usuvabadust ja kultuurilist mitmekesisust. esimeseks kõnelejaks on härra Kurkulas